õigusasjade komisjonile. Äh, parlamendi enamus on allkirjastanud kolm kirjalikku deklaratsiooni. kõigepealt deklaratsioon viisteist aastat kaks tuhat viisteist, mis puudutab äh, vaba juurdepääsu turismile, selle on koostanud härra Kasvara ja veel kümme saadikut ja see dokument on saanud kolmsada kaheksakümmend seitse allkirja Äh, deklaratsioon seitseteist aastast kaks tuhat viisteist äh, võitlemaks rinnavähi vastu Euroopa Liidus, mille on koostanud proua Childers ja veel üheksa saadikut, äh, on saanud kolmsada üheksakümmend neli allkirja. ja deklaratsioon kaheksateist aastast kaks tuhat viisteist teemal autism, mille koostas härra Kaputa ja veel kolmkümmend saadikut, on saanud nelisada kaheksateist allkirja. Need deklaratsioonid avaldatakse tänase istungi protokollis koos allakirjutanute nimedega ja edastatakse adressaatidele. ja pädevad, äh, pädevad komisjonid on edastanud parendusi äh, parlamendi poolt vastu võetud tekstidele ja vastavalt kodukorra artiklile kakssada kolmkümmend üks lõikele neli on need parendused vastu võetud, kui kahekümne nelja tunni jooksul kas üks fraktsioon või vähemalt nelikümmend äh, saadikut ei ole palunud need ähm, hääletusele panna ja eh, tekstid leiab ähm,